ribadeks tõmmatud ja ma tahaksin teile kinnitada, Euroopa eh, kavad eh, Kreekas eh, lõhuvad Kreeka. härra president tänab, et proua volinik oli meiega siin kuni lõpuni ja härra president lahkelt tänab ka tõlke, kes täna töötasid üle aja pool tundi ja me jätkame homme, neljapäeval, teisel veebruaril kell üheksa alustame ja, ja kehti- ja kestab istung kella neljateist null nullini ja päevakord on kõigile kättesaadav, sellega ma lõpetan, aitäh!